suur aitäh, president! aitäh, härra de Gucht! esitatud on kaks arvamuse eelnõud ning need lähevad hääletusele homme kell kaksteist Eh, istung jätkub homme kolmapäeval kell üheksa hommikul. päevakord on olemas parlamendi veebilehel.